et tasakaalustada komisjoni ettepanekut, mis on teinud sellest instrumendist sellise avaliku sektori investeeringute toetamise eh, vahendi ja suunduda pigem sellise vahendi poole, mille eesmärgiks on toetada nõudlust ja ka Äh, see hilinemisega. seega sõnumi turgudele, eh, välismaailmale, et Euroopa Liit on õppinud oma kriisidest ning et meil on olemas eh, instrumendid, mis eh, aitab meil üle elada järgmist kriisi, mis saabub, me ei tea, millal, aga kindlasti ta saabub. ning jah, reageerime liialt hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi. selle instrumendi juures on kõige olulisem selle automaatsus kui seda äh, ettepanekus olemas ei ole, siis ei ole sellest instrumendist ka kasu. kõige halvem on see, et kolmkümmend miljardit terve euroala jaoks ei äh, ole äh, väga mõjus, aga samas ettepanek suureneb pisut, väike eelarveline ettepanek, ärge unustage ära, et see on ettepanek, mis on äh, üle, see ülemäär e, e, on, mm, e, on suurem kui eelarveline ülejääk, aga automaatsust, siis siin on oluline rääkida hulgast, siin on vaja garanteerida ka äh, aina rohkem on riike, kes sellesse positiivselt suhtuvad ning meie parlament eksiks, kui me seda sinna eh, määrusesse ei sooviks sisse panna. suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Muresson. suur aitäh, härra esimees. tere hommikust kolleegidele. kõigepealt ma sooviksin majanduskomisjoni nimel tänada mõlemat raportööri, proua Peresi, härra Pööget meie ühise töö jätkamise eest. algas see juba aasta tagasi, kui me rääkisime fiskaalpädevusest euroalal, mille parlament ka hiljem vastu võttis. kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma hindan seda, et kolleegid eh, konkreetselt kutsuvad üles komisjoni pool selle pidevale aruandlusele eh, Euroopa Parlamendi suunas. me Eh, see tugevdab parlamendi rolli, mida me kõrgelt hindame. teiseks, eh, ma olen tingimuslikkusega samuti nõus. tingimuslikkus peaks olema selge, see peaks eh, olema seotud makromajandusliku tingimuslikkusega, millest ma detailsemalt hiljem räägin. samuti on poliitiliselt oluline element, mis puudutab siis Euroopa väärtuste hindamist ja äh, õigusriigi võimalusi, äh, artikli seitsme menetlus, mis on tugevalt poliitiline element, äh, millele tuleb leida lahendus järgnevatel nädalatel. sellele lisaks äh, sooviks ma pöörata tähelepanu punktidele, mis minu meelest vääriks edasist arutelu kolleegidega ja selgitusi ka. kõigepealt konvergentsi eesmärk ma sooviksin äh, siin osas olla väga äh, selgelt arusaadav, minu jaoks on see vajalik, aga see ei tohiks äh, asendada olemasolevat fiskaalalast seadusandlust ning see peaks tähendama eelkõige ka seda, et fiskaalreeglitest peetakse kinni, riike aidatakse, aga siis ja ainult siis, kui äh, Äh, ta reeglitest kinni peab, mitte sellepärast, et ta reegleid rikkus. ning äh, siin on räägitud otsustavates, äh, otsustavatest kriteeriumitest kinnipidamisest, siis oleks see väga tervitatav. siis komisjoni ettepanek sisaldab ka põhimõtet, et maksed et ja intressimäära subsiidiumid peaksid äh, olema seotud kättesaadavusega. ning see tingimus raporteeride poolt jäeti välja ning äh, äh, meie küsimus on, kust teie arvates võiksid maksed tulla, kui kättesaadavust pole? ma teetan komisjoni poolset esmast äh, äh, ettepanekut, aga äh, kättesaadavuse küsimus äh, peaks siin ikkagi lahendust leidma. ning äh, siin on veel teisi aspekte, mida pikalt arutati ning mille osas kinnipidamine, see osa on olemas, ütleb esimees. ja. härra Pööge, ma Äh, ei näe siin raportis Rahvapartei käekirja, äh, aga sotsiaaldemokraatide käekirja on siin päris palju näha. see on valelik, see, see algatus, siin öeldakse, et üritatakse, sellega saadakse äh, leevendada suuri asümmeetrilisi šokke. see oli, siin lähtutakse finantskriisist, aga finantskriis oli sümmeetriline šokk. see tabas negatiivselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike siin ei olnud mingisugust asümmeetriat. see, et räägitakse siin asümmeetrilistest šokkidest ka põhjenduspunktides ning lähtutakse finantskriisist kui asümmeetrilisest šokist, on ekslik. Äh, eriti arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema siis nagu selle äh, süsteemi äh, tagatiseks, finantskriis aga asümmeetriline ei olnud ning siin nüüd üritatakse äh, defineerida ka asümmeetrilisi šokke. õigusloomeline algatus on ka turumajanduse vastane, sest see äh, äh, intressid on arvutustest kõrvale jäetud, siin kehtestatakse selline automaatsus äh, nii aga ei saa analüüsida projektide kasumlikkust, siin üritatakse lihtsalt äh, äh, investeeringuid teha, arvestamata, kas nad on kasumlikud või mitte. turumajandusega pole sellel mingit pistmist. ma ei ole nõus kolleeg Pöögega, kui ta ütleb ning seda ütles ka Pervans Perez, et meil on olemas siin aktiveerimismehhanism ka automaatselt sees. nii see ei ole. kui vaadata äh, tööpuudust, siis tegemist eh, on eh, reaktsiooniga eh, majanduse poolt sellele šokile, mitte šoki endaga põhjusena. loomulikult kriisi puhul šokk tagab riiki, millel, mille tööjõudu võiks selleks paremini ette valmistada, selleks et vältida edasist tööpuudust erinevalt siis riikidest, kus äh, struktuurseid reforme pole läbi viidud ning mille tööturg on paindumatu. ehk siis me hakkame siin jällegi aitama riike, mis pole oma kodutööd ära teinud. see on täiesti vastuvõetamatu, meie aluspõhimõtted on juba valed. viimane märkus veel. siin pole üldse järele mõeldud selle üle, äh, äh, kuidas näiteks need kuidas oleks kooskõlas avalikud äh, investeeringud Euroopa Liidu eelarvest, millel peaks olema lisandväärtus, ning teiselt poolt siis Euroopa Keskpanga poolsed, äh, investeerimispanga poolsed investeeringud ehk erainvesteeringud. seega see on läbimõtlematu, äh, valelik ning turumajanduspõhimõtete vastane ettepanek. aitäh! et andsite meile lootust sest teie loogika järgi, nagu ma aru saan, eh, IMF on sotsialistlik organisatsioon, USA eh, sotsialistlik riik ja kõik riigid, eh, millel on automaatne stabiliseerimismehhanism, on sotsialistlikud. alati on hea midagi uut õppida. Urmas Paet. Alde poolt ei ole. Ramon Tremosa Uh, well, in line of my last previous intervention in the last debate, um, uh, it is a sensible debate in the Liberal group. As you know, that there are different sensibilities also in the Liberal group. jah, äh, liberaalide hulgas on ka palju erinevaid seisukohti, sest me oleme erinevatest riikidest pärit, erinevatest kultuuridest. soovin ära märkida, et liberaalide jaoks on prioriteet ka see, mida kolleeg Muresson varem ütles, me peame rääkima makromajanduslikust tingimuslikkusest selles mõttes, et siia raportisse tuleb kaasata ka see riskide jagamine ning riskide vähendamine, sellest me ju siin räägimegi. paljud minu fraktsiooni liikmed mõistavad asjaolu, et siin peab olema äh, side struktuursete reformidega, äh, meie fiskaalreeglite täitmisega, kui me räägime sellest stabiliseerimismehhanismist, selgitan ühte asja. USA-s, te vast mäletate, mõned aastad tagasi äh, päästis president Obama General Motorsi autotööstusettevõte, aga Obama ei päästnud Detroiti linna. seda seetõttu, et üheksateistkümnenda sajandi lõpus, kui nad ehitasid USA-d üles, siis arutati ka seda, et föderaalne, kuidas hallata föderaalset võlga äh, riigi tasandil ning otsustati, et ühtegi liikmes, äh, osariiki äh, välja ei päästeta. ning seda tuleks arvesse võtta ka võib-olla meie aruteludes paljud minu fraktsiooni liikmed soovivad ka teatud tingimusi juurde lisada selle fondi juurde. oligi kaks minutit läbi minu sõnavõtu jaoks um,. Uh, for the Greens, Hordi Solee. Hordi Solee, palun. aitäh. Teie lahkel loal võib-olla võtan siis uh, kaks minutit ka kolleeg Lambertsilt. kas see on toetus või laen? see on lihtsalt teene nii, võtame need kakskümmend sekundit sellest jutust nüüd maha. tahaksin tõstatada viis punkti kiirelt. esimene puudutab eh, mahtu, meile tundub, et see kolmkümmend miljardit, eh, kakskümmend, kakskümmend seitse on ebapiisav, kui eesmärk on Euroopa Liidule tagada vahend, mis tuleb toime asümmeetriliste šokkidega. seetõttu teeme pakkumise tõsta see vähemalt ühe protsendile euroala SKT-st, mis tähendab sada kakskümmend miljardit, mis on siis umbes kaks korda rohkem kui see, mille meie kaks raportööri oma muudatusettepanekus eh, välja pakuvad. siis võiks lisada eh, laenudele ka toetused, kuna neil on suurem stabiliseeriv mõju. teiseks, mis puudutab tingimuslikkust, meile tundub, et äh, peaks olema mitte ainult vastavus äh, fiskaalreeglitele, vaid ka teatav, äh, teatavad sotsiaal- ja keskkonnatingimuste nõuded, näiteks kaks, kakskümmend kakskümmend eesmärgid, meile tundub ka, et peaks olema õigusriigi tingimus. kolmandaks Äh, näitajad, arvame, et äh, näitajad, mida kasutatakse äh, käivitavate kriteeriumidena, need tuleks täpsustada, võib-olla need kumulatiivsed piir-, tingimused, see on liialt piirav ja see toob kaasa meile peaks piisama tegelikult ühest tingimusest äh, instrumendi käivitamiseks või vähemasti tuleks välistada liikmesriigid, kus äh, töötuse määr on äh, euroala keskmisest kõrgem. Need tuleks välja, välja arvata siis nende hulgast, kes peavad vastama kahele tingimusele. edasi, meie fraktsioon arvab, et eh, investeering võimalus eh, kaasata sotsiaalsed ja tööhõive küsimused investeeringutesse. ja lõpetuseks eh, avaliku sektori võlg tundub meile, et et äh, need summad, mis selle vahendi kaudu liikmesriikidele lähevad, peaksid olema, peaks, tuleks välja arvata avaliku sektori võla arvutamisest. aitäh. aitäh. kuue nimel, kas on siin sõnavõtusoovi? ei EFTD-d samuti ma ei näe. ENF-i nimel Marko Zanni. suur aitäh, esimees, väga lühidalt üritan e, kokkuvõtlikult rääkida e, sellest, miks see ettepanek võiks lahendada euroala probleeme see on minu meelest üks paljudest katsetest, mida juba, millega minevikus üritati strukturaalseid äh, probleeme lahendada ehk siis ähm, vähkkasvajad aspiriiniga. Äh, kolm äh, olulist punkti, loomulikult ma jagan seda, mida ütles kolleeg Luke ehk siis, et selline instrument ei ole mitte ainult kohaldatud sümmeetriliste šokkide leevendamiseks, vaid ta ei ole ka võimeline eh, leevendama suuri majanduskriise. asümmeetrilise šokina tabas kogu euroala. loomulikult eh, see tabas kogu eh, kontinenti, nagu te mäletate. teiseks, kui meil on olemas fiskaalinstrumente siis äh, äh, probleeme, mis äh, nii-öelda normaalsetes riikides äh, lahendatakse äh, rahanduspoliitika abil, keskpankadel on äh, kohustus kontrollida näiteks tööhõive taset ning reageerida, kui see viimane ei vasta ootustele. ehk siis praegusel hetkel üritame probleeme lahendada taas ühe ebatõhusa instrumendiga, nüüd tingimuslikkus. Eh, kui tingimuslikkust eh, ei arvestata, siis eh, see muudab selle instrumendi veel ebatõhusamaks, sest liikmesriigid muidugi väga vastumeelsed sellisel juhul seda instrumenti kasutaksid. ning veel kord üritatakse suurendada liikmesriikide panust suurendada, eriti nendepoolseid, kes eh, on kõige rohkem ehm, nõuda, kes on kõige rohkem panustanud institutsioonidesse, eh, selle asemel, et lahendada struktuuriprobleeme, mis on eh, euroalas valitsenud viimastel aastatel. suur aitäh, võime nüüd minna vaba mikrofoni juurde. härra Calvet Chambon ja er härra Fernandes, kas er keegi veel? Kalvi Šambu. aitäh, härra esimees. kolm hmm. kolm mõtet, sest ma ei taha kellegi aega raisata. kõigepealt äh, äh, finantskriis oli sümmeetriline šokk Euroopa jaoks, euroala jaoks kuid äh, euroalas olid mõjud asümmeetrilised ning sellisel juhul on vaja sekkuda. minu äh, kaasmaalane Aldest ütles, et äh, ta rääkis, ta rääkis siin mitmetest riikidest, aga näiteks Californias sekkuti föderaalsel tasandil. nii et äh, isegi kuberneri pliiatsid osteti nende poolt. kuid äh, rääkides nüüd äh, tööhõive seisukohast lähtudes, ei ole võimalik isegi kasvõi eetilistel põhjustel mitte äh, pahameelt tunda selle üliväikse summa pärast. ma tean, et Euroopa Liidul on üliväike eelarve. kuid nüüd arvata, et äh, et pool rahast, mis saadeti Iirimaale viimase kriisi ajal, suudab lahendada eh, su suured majanduskriisid, on naiivne ning automaatsus. mind mõjutavad, mind huvitavad loomulikult sotsiaalsed tagajärjed eh, ning eh, nõudmise poolt tegutseda peaks tähendama siis seda, et äh, sotsiaalsed alarmid äh, suudetaks äh, ära kaotada. tahtsin lihtsalt seda esile tõsta, samas tänades raportööri, kes on teinud ära väga tubli töö. suur aitäh ja Hannes. kõige olulisem osa selles ettepanekus on see, et see stabilisaator toimib automaatselt. probleem on selles, et Eh, kui me seda esitleme kui investeeringute garantiid, siis investeeringutel eh, on eh, nii-öelda pikem küpsemisaeg sel ajal, kui projekt ette valmistatakse, seda finantseeritakse, välja töötatakse. ühesõnaga, kui me räägime investeeringute kindlustamisest, siis võib see tähendada seda, et automaatsus aspekt kaob ära, mille, mida siin nii väga kiidetakse, sest loomulikult võib see tähendada seda, et et, äh, et äh, jõustumine ja raha kasutamine toimuvad väga erinevatel hetkedel. oleks märkimisväärselt parem garanteerida automaatsust, et äh, Euroopa finantseeringud ei läheks ainult finantseerimisse. seega me peaksime tegema sellest tööpuuduse tööhõive eh, toetusvahendi, see garanteerib selle süsteemi automaatsuse, teisest küljest aga soovime eh, sellist süsteemi, mis eh, tegeleb investeeringute toetamisega, siis peaksime EU e Invest programmis säilitama tsükli vastase võimalused, et Eh, suudetaks garanteerida investeeringud eh, ja eh, anda turvatunde erainvesteeringutele ning automaatse stabilisaatori suuname tarbimise suunas, et see tsüklivastane efekt ka teostatav oleks, aitäh. Euh, soovin õnne meie raportööridele, kes on nüüd juba kolm aastat järjekindlalt äh, tegelenud selle olulise ülesande täitmisega. Nende pingutusi tuleb toetada. aga ma pean tunnistama, et ma olen komisjoni ettepanekus pettunud, kuna taaskord Euroopa Liit äh, tuleb välja instrumendiga, mis ei vasta väljakutsete tõsidusele. meil on ühisraha ja meil on siseriikliku poliitika poolne lisandus ja siin on küsimärgi all tegelikult äh, euroala haldamine. sellega kaasnevad äh, väga suured riskid ja kolmkümmend äh, miljardit ei ole nende riskide kõrgusel, kui midagi homme peaks juhtuma, siis kolmkümmend miljardit on tõesti taskuraha lihtsalt väike. meil on vaja poliitilisi vahendeid sellistes oludes toimetulemiseks. igatahes äh, tänan äh, ja õnnitlen meie raportööre, nad teevad kõik endast oleneva, aga kindlasti tuleb siin pöörduda väga tõsiselt äh, meie valitsusjuhtide ja riigipeade poole. aitäh, ma saan aru, et meil on jäänud vaid viis minutit, nii omapoolsest sõnavõtu arvelt hoian aega kokku, lihtsalt äh, tehniline märkus võib-olla selle kohta, kuidas asümmeetrilisi šokke äh, nii-öelda alla neelata, ma usun, et äh, teil oli õigus, kolleeg. et just on võimalik teha, tegeleda sildistamisega, kuid see ei vasta meie süsteemiga ja tahaksin kutsuda raportööre ka mõtlema sellele, mis on kõige tõhusam vahend eh, meie ühise eesmärgi saavutamiseks. komisjon nüüd väga kiiresti, sest seejärel läheb sõna tagasi raportööridele. aitäh, tahame tänada raportööre väga positiivse lähenemise eest eh, sellele komisjoni algatusele eh, Nad on selgelt aru saanud, mis siin küsimuse all on. see on Euroopa institutsioonide e, püüe seada sisse e, selline solidaarne mehhanism, tagada solidaarsus euroala riikide vahel e, seoses asümmeetriliste šokkidega lihtsalt rõhutan siis seda sellist kiiret automaatset süsteemi, mille oleme välja pakkunud, et liikmesriikidel oleks võimalik olukord kontrolli alla saada selles valdkonnas. seda valdkonda olemegi silmas pidanud selle mehhanismiga. asümmeetrilisi šokke on olnud ja tuleb veelgi on olnud seda näiteks väiksemates Ida-Euroopa riikides, eh, kus on problemaatiliste naabritega tegemist usume, et äh, Euroopa Parlamendi äh, raporti eelnõu seab paika ka ajakava ja sellest tahame tänada raportööre. Äh, komisjon vaatab väga konstruktiivselt äh, raportit ja selles esitatavaid ideid. Äh, me peame muidugi äh, respekteerima ka õiguslikku alust <clears throat> ja me ei saa sisse tuua töötu, töötussüsteemi toetusi, kuid kui need probleemid kõrvale jätta, siis ma arvan, et saame siin nõus olla liikmesriikide ja parma, parlamendiga edasi eelarve suurusest. tegemist ei ole ainsa instrumendiga kriiside vastu võitlemiseks. see peab olema seotud avaliku sektori investeeringutega. peame kasutama vahendeid, mis meil on praeguste MFF-i ettepanekutega seoses. kuid see vahend võiks mängida olulist rolli eh, avaliku sektori investeeringute stabiliseerimisel ja ma arvan, et see selline esimene samm õiges suunas. ja lõpetuseks tervitame selget seisukohta, millega esines äh, <clears throat> proua Peres äh, käivitamiskriteeriumidega seoses. ma arvan, et me peame tagama, et äh, et see, et see mehhanism jääb lihtsaks tahame tänada Euroopa Parlamenti eh, omapoolse panuse eest. kes nüüd raportööridest soovib alustada? Eh, aitäh, härra esimees, teen lühidalt. kõigepealt see hääletuse puhul algatusraporti üle minu fraktsioon tervikuna seda ei toetanud, aga enamus siiski. ja selle üle olin ma väga rahul, sest minu arvates oli see õige. kui me räägime siin valelikkusest, siis see, eh, mida Klaus Regling eh, ja Rahvusvaheline Valuutafond on öelnud, härra Regling on tõesti eh, ekspert ning professor Foerst, Mauro Dolvego ja teised on tõesti head eksperdid, ma isegi olen natukene majandust õppinud. ja ma tean, et, et majandus ei ole mingisugune täppisteadus. siis vaadake veel algatus äh, raportit siin on kirjas, et öö, äh, öö, äh, äh, lisaks stabiilsus kasvupakile vastavalt vastu võetud õigusaktidele läbi tavapärase õigusmenetluse, ehk siis see definitsioon on seal ka paigas. siis see käivitus mehhanism selleks, et võidelda tööpuuduse vastu. meie eksperdid leiavad, et kui meil on automaatne käivitusmehhanism, siis see peab ka võimalikult hästi eh, toimima, me võime eh, seda kuidagi teisiti formuleerida, aga siis süsteem ei toimi. teiseks tuleb selgelt öelda, et see, mida me siin teeme läbi muudatusettepanekutega, ei ole mingisugune eh, kindlustusmehhanism tööpuuduse vastu. seda mainisime ka algatusraportis